kallid kolleegid, kallid külalised, alustame oma koosolekut. kõigepealt peame kinnitama päevakorra, kui kellelgi mingeid vastuväiteid päevakorra kohta, mis välja jagatud ei ole, siis loeme selle kinnitatuks. nüüd mõned teadaanded, mis puudutavad keelelist profiili Taani, Läti, Horvaadi ja Gaeli keelde täna tõlget kahjuks ei ole. ja samuti tuleb meil heaks kiita koordinaatorite soovitused, raportööride nimetamine, proua Anderson kuue fraktsioonist on nimetatud raportööriks protokolli osas, mille eesmärk on, on kõrvaldada ebaseaduslik kaubandus tubakatoodetega tegemist on siis osaga viis lõige kolm Euroopa Liidu äh, leping, see puudutab siis seda teemat, siis äh, arvamuste äh, raportööride nimetamine proua Bjork on nimetatud äh, arvamuse koostajaks äh, arvamuse osas, mis puudutab äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivi kolmkümmend kuus ellurakendamist aprillist kaks tuhat üksteist. E-, selle direktiivi teemaks on inimkaubandusega võitlemine ja selle kaitse, kaitse proua Stevens koostab arvamuse, mis puudutab võrdset kohtlemist tööhõive vallas, tööhõive võrdsuse direktiiviga on tegemist ja proua Valero Roheliste fraktsioonist koostab arvamuse raporti kohta, mis puudutab äh, võitlus inimkaubandusega Euroopa Liidu välissuhetes. ja tahaksin teid äh, ka hoiatada, et äh, kell pool üksteist me täna hääletame ning tahaksin teid paluda ja, pa- ja paluda, et assi-, assistendid hoolitseksid selle eest, et saadikutel on hääletuskaardid kaasas. And then let's uh Uh, start. ja nüüd uh, alustame esimese päevakorrapunktiga, milleks on olukord Vahemerel ja uh, tervikliku Euroopa Liidu lähenemise vajadus rändeküsimusele ning praegu toimub meil siis mõttevahetus ja analüüsime, kuidas vahendeid kasutatakse just rändeküsimustes, sealhulgas ka erakorralisi vahendeid meil on täna kolm kõnelejat siia kutsutud. tervitan kõigepealt äh, härra Jörg Moonarit, äh, Euroopa kolledži rektorit, äh, siis härra Kollerit, kes on Hollandi õigus- ja julgeolekuministeeriumist ja härra Gabriel Barbatei, kes on siis immigratsiooni peainspektoraadist. Te olete siia kõik teretulnud Äh, tore, et te täna siin olete ja enne kui ma teile võimaluse sõna võtta annaksin, annaksin sõna meie kahele raportöörile. proua Roberta Metsolat äh, asendab äh, proua Wotsenberg ja kohal on ka proua Kinge, niisiis annaksin kõigepealt teile sissejuhatuseks sõna. ja kõigepealt proua Wotsenberg. aitäh nagu te ütlesite, ma asendan Roberta Metsulat ning äh, loen ette siis äh, tema koostatud dokumendi. Äh, kuidas Euroopa vahendeid kulutatakse rände vallas? see on praegu keskse tähtsusega teema, maksumaksjate raha lihtsalt Äh, kasutamine ilma, et antakse aru, kuidas seda kasutatakse, ei aita olukorda leevendada. see äh, jätab lihtsalt mulje, et me tegutseme, aga see teo tegelikult meid kuhugi kaugele ei vii äh, meil on vaja põhjalikku süvaanalüüsi nii selle üle, kuidas siseasjadeks mõeldud vahendeid, sealhulgas erakorralisi vahendeid kasutatakse ja samuti Euroopa Liidu välispoliitika ja arengupoliitika vahendeid kui me räägime Euroopa Liidu vahenditest, mis on seotud välispoliitika ja arengupoliitikaga, siis äh, ei tohi lasta ennast heidutada nendest äh, rohketest eelarveridadest ja projektidest. me peame keskenduma nendele projektidele, mis äh, toovad päritolumaadesse otseseid investeeringuid. me peame vaatama kuhu meie abi äh, päritoluriikidele, transiidiriikidele läheb, kellele see läheb ja kas seda äh, kasutatakse võimalikult äh, hästi selleks, et nendel inimestel oleks põhjus tulevikus oma koju jääda ja kui nende vahenditega on võimalik aidata riikidel uuesti jalule tõusta ning me ei tohiks alahinnata Äh, seda, kui oluline selline vahend on, äh, siis äh, see on tõesti väga osa, oluline osa kõikehõlmavast lähenemisest meie täiustatud koostööstrateegias kolmandate riikidega. Euroopa Liidu vahendeid tuleks ka suuda, suunata võitluseks rände algpõhjustega Äh, tuleb äh, hoolitseda selle eest, et oleks stabiilne majandus, äh, piisav infrastruktuur, haridus ja tervishoid riikides, kust pagulased tulevad. lõpptulemust ei ole võimalik, lõpptulemus ei saa olla lihtsalt sunniviisiliselt takistada inimest oma riikidest lahkuma, vaid me peame tõesti soodustama sellise õhkkonna tekkimist, kus inimesed soovivad ja tahavad oma kojuriiki jääda kõige e, olulisem põhjus, miks inimesed oma elu kaalule on panevad, on see, et neil puudub tulevik ja seega tuleb neile anda tulevik nende enda koduriikides. seega meil on vaja sihipärast e, arenguabi selleks, et parandada ka meie piiripoliitikat ja e, õiguskaitseorganite tegevust nendes riikides Äh, kolmandad riigid, kes saavad Euroopa Liidult abi, peavad kasutama seda äh, selleks otstarbeks, milleks abi on eraldatud ja meil on vaja ka kaitsemeetmeid, mis tagavad, et see tõepoolest niimoodi on. me võime vaadata ka seda, kuidas need riigid, mis arenguabi saavad, ma ei pea, pea siin silmas areng, humanitaarabi, kuidas need riigid teevad koostööd võitluses rändega. kui me räägime siseasjade vahenditest, eriti eh, nendest vahenditest, mis on võetud meetmeteks ehm, rändega, piirikontrolliga, inimkaubandusega, eh, võitlemiseks, eh, pagulaste tagasisaatmiseks, siis me peame samuti vaatama, kuidas seda raha kasutatakse ja kas seda rada kasutatakse kõige tõhusamal viisil. komisjoni arvud Äh, näitavad, et suurem osa nendest vahenditest äh, lähevad asüülirände ja integratsioonifondile ja sisejulgeolekufondile. Ähm, äh, niisiis, sisejulgeoleku osa on tegelikult vähem kui üks protsenti, kuigi see on kümme miljardit eurot praeguses rahastamisperioodis. vahendite suurenemine on kahtlemata tervitatav aga me peame vaatama, kuidas neid vahendeid ka kasutatakse ja peame analüüsima, kas neid kulutatakse ikka kõige võimaliku, võimalikult hästi kogu Euroopa Liidus. kõige olulisem aga on see, et eh, vahendid on loomulikult olulised, aga need vahendid ei asuta asenda äh, õiglast ja äh, õiglasi ja konkreetseid solidaarsusmeetmeid. me ei saa lihtsalt äh, probleemi lahendamiseks raha suunata ja loota, et niimoodi probleem laheneb või uskuda, et me oleme teinud piisavalt eelarveridasid suurendades. me peame säilitama surve igale liikmesriigile anda oma panus. aitäh ning jään ootama teie seisukohti Need kindlasti aitavad äh, koostada raportid, mida me valmi-, ette valmistame. aitäh, proua Kienge, palun. Grazie, signora presidente. suur tänu, proua esinaine rändeküsimusega tegelemiseks on vaja seda, et liikmesriigid looksid äh, tõhusa süsteemi selleks, et pagulasi vastu võtta ja et neid lõimida rändesurve on praegu väga tugev ja on vaja toetada neid riike, kes selle all enam, kõige enam kannatavad, ennekõike rahaliselt. alusleppe artikkel kaheksakümmend ütleb, et äh, liikmesriikide vahel peab valitsema ka rahaline solidaarsus selliste äh, olukordade puhul. minu kodumaa Itaalias on väga palju rahaliste vahendite väärkasutamist, ennekõike ka neid Euroopa Liidu vahendeid, mis on äh, mõeldud äh, pagulaste lõimimiseks. pagulaste, äh, pagulased saavad väga harva kätte need rahalised vahendid, mis neile on ette nähtud kohalikud omavalitsused, inimesed teevad kõik selleks, et aidata neid inimesi, kes iga päev meie rannikule jõuavad, aga väga palju on ikkagi varimajandust, seaduse rikkumist. kasutatakse ära nende inimeste olukorda, kes äh, pagevad sõja eest, kes pagevad tagakiusamise eest ja vajavad moraalset abi, tuge ja kaitset pagulaste vastuvõtmise poliitika peab olema läbipaistev, vastama Euroopa Liidu seadusandlusele ja peab tagama selle, et äh, ei oleks võimalik äh, südametunnistuseta inimestel seda olukorda ära kasutada, sellest äh, kasu lõigata. väga sageli on nende seaduserikkumiste taga väga laialdane korruptsioonivõrgustik, kuritegelik võrgustik. rahaliste äh, vahendite kasutamisele just pööramegi tähelepanu oma algatusraportis. juhime tähelepanu, et on vajalik äh, tõhustada kontrollisüsteemi ja kehtestada tugevamaid järgemaid reegleid. liikmesriigid peavad tagama selle, et menetlused oleksid läbipaistvad et pagulasi vastu võtvad organisatsioonid, süsteemid tegeleks, toimiksid tõhusalt ja pakuksid ka kvaliteetset teenust. tuleb võtta vastutusele need, kes on rikkumised toime pannud. tuleb tõhustada järelevalvet, teostada pidevat järelevalvet, nii et et äh, seaduse rikkumised oleks võimalik kohe kiiresti tuvastada ja vastavad meetmed tarvitusele võtta. tuleb tõhustada kontrolli ka nendes riiklikes asutustes, kes rahaliste vahendite kasutamise eest äh, vastutavad, et seda tehtaks vastavalt seadusele, aitäh! aitäh, proua Kienge! ja erandkorras, äh, enne kui anname sõna külalistele, annan sõna ka ECR äh, fraktsiooni koordinaatorile äh, härra Kirkhopile, kes on sõna palunud, see on tõesti erand ja siis anname sõna külalistele. Äh, ma vabandan, et ma niimoodi reegleid rikun, aga Helga on meie variraportöör selles küsimuses ja kõneleb sellel teemal meie nimel, aga üks asi, millele tahtsin praegu tähelepanu juhtida, kuulsin ära proua Metsola ja proua Kinge eh, ettekande ja ma olen mures, jah, see teema on otseselt seotud eh, Vahemere olukorrast ja Euroopa Liidu terviklikust lähenemist rändele, aga ma loodan, et kui kõnelejad kõnelevad, siis nad pööravad tähelepanu ka äh, Äh, teistele probleemsetele kohtadele Euroopa piiril. mulle tundub, et me jah, täiesti õigesti Vahemere humanitaarolukorra tõttu pöörame nii palju tähelepanu Vahemerele, et unustame ära äh, näiteks probleemid mujal piiridel, Serbia, Ungari, Balti riigid ja nõnda edasi. jah, proua Lauristin on siin ja ma mainisin just tema pärast Balti riike, aga ma loodan, et äh, et teised kõnelejad pööravad äh, ka sellele teemale tähelepanu, ma tean, et äh, komisjonil on olemas vahendid äh, selleks, et aidata riike, mis on surve alla sattunud ja mitte ainult Vahemere piirkonna riike. mainisin seda lihtsalt möödaminnes, sest mulle tundub, et, et me unustame selle teema raportis ja ka tänastes aruteludes ära. aitäh, härra Kõõkop. ja nüüd läheme siis meie külaliste juurde kõigepealt äh, professor Monar, kes on Euroopa kolledži rektor Brüsist. Äh, aitäh, lugupeetud esinaine. I start again. Äh, kõneleja ütleb, et alustab uuesti. Äh, äh, aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud. mul on väga hea meel ja suur au olla kutsutud täna siia teie ette kõnelema ma pean ütlema, et ma ei esine kui Euroopa kolledži rektor, vaid kui teadlane, kes eh, on üle kahekümne aasta uurinud Euroopa Liidu siseasju ja justiitsküsimusi ja alustaksin sellise üldisemat laagi märkusega. me räägime terviklikust lähenemisest rändele Euroopa Liidus ning eh, ma eh, olen avastanud, et viimastel nädalatel ja kuudel on kasutatud üsnagi äh, jõulisi sõnu, kui räägitakse Euroopa Liidu vastutusest ja Euroopa Liidu eesmärkidest, on räägitud kõikehõlmavast Euroopa Liidu rändepoliitikast ja ma olen siin pisut mures, äh, sellepärast et äh, võib-olla ülehinnatakse seda, mida Euroopa Liit selles vallas üleüldse teha saab sest ärgem unustame artiklit seitsekümmend üheksa lõige viis Euroopa Liidu toimimise lepingus, sest et äh, selle lepinguga antakse liikmesriikidele kontroll rändevoogude üle ja ärgem unustagem, et kodakondsuse andmine ja samuti piirikontrolli küsimused on iseenesest ikkagi veel liikmesriikide pädevuses. ning kui me vaatame seda üldist rahastamist, mis meetmete jaoks olemas on, siis see on vaid tühine osa sellest, mida liikmesriigid investeerivad rändekontrolliks ja piirikontrolliks. niisiis Eh, teie raportis eh, peaks tõepoolest juhtima lähe, tähelepanu ka nendele piirangutele, eh, sellele, mida Euroopa Liit üleüldse teha saab, sellepärast et meedias tihtipeale süüdistatakse Euroopa Liitu selle eest, mis välispiiridel juhtub ja samuti pagulaste vatu, vastuvõtutingimuste eest, aga me peame olema realistlikud selles osas, mida Euroopa Liit üldse teha saab, me ei tohiks äh, tekitada liigseid lootusi, äh, lubada asju, mida parlament ja komisjon tegelikult teha ei saa nii et, et tõesti oleks tore, kui siin raportis juhitakse tähelepanu ka sellele, et see olukord, mis meil välispiiridel valitseb, ei ole Euroopa Liidu süü see on eelkõige tingitud olukorrast äh, pagulaste päritolumaades ja transiitriikides. Need riigid ei suuda tagada oma riikide kodanikele selliseid tingimusi, mis paneksid nad sinna riiki jääma. niisiis äh, üsna äh, palju eest on vastutavad ka inimkaubitsejad ja osalt on tegelikult vastutavad ka pagulased ise, sellepärast et on teatud hulk Äh, pagulasi, pagulased on tegelikult termin, mis tuleb Genfi konventsioonist. Äh, jah, on selliseid inimesi, keda tõesti taga kiusatakse, aga paljud pagulased lihtsalt otsivad Euroopa Liidus paremat elu ning äh, parema elu otsimise käigus nad lihtsalt eiravad liikmesriikides kehtivaid seadusi ning äh, lihtsalt riskeerivad äh, ja olles väga, on väga hästi teadlikud nendest riskidest, kui nad üle Vahemere tulevad. ja nad maksavad inimkaubitsejatele, kes on osaks organiseeritud kuritegevuslikust võrgustikust, äh, mis omakorda tekitavad Euroopa Liidule julgeolekuprobleeme, nii et, et nii palju siis taustaks ma arvan, et äh, terviklik lähenemine rändeküsimustele, äh, nagu raportöörgi ütles, peab rajanema äh, olukorra kriitilisel hindamisel, me peame hindama, kas need vahendid, mis meie käsutuses on, toimivad või mitte. ning siin ma soovitaksin, et me peame siin rände haldamises äh, lähenema asjale poliitilise tsüklina, niisiis me peame pidevalt äh, vahendeid hindama, vaatama, kas nad oma eesmärke täidavad või ei ja kui ei, siis neid muutma ma arvan, et meil on asju, mis äh, siseasjades ja justiitsasjades toimivad, näiteks organiseeritud kuritegevusele me läheneme tsükliliselt ja miks mitte teha sedasama ka näiteks rändepoliitikas mis puudutab nüüd konkreetsemalt Euroopa Liidu vahendite kasutamist, siis on selge, et siin tuleb teha vahet nende vahendite kasutamisel, mis on mõeldud rändepoliitika pikaajalisemate eesmärkide saavutamiseks ning igasugune äh, abi, mis läheb näiteks arengupoliitikaks, äh, annab äh, tulemusi just nimelt pikas perspektiivis. ja teisalt me peame vaatama asju ka lühemas perspektiivis, äh, reageerimisvõime rahastamist, et me suudaksime tegutseda just nimelt kriisiolukordades, nagu praegune olukord Vahemerel. niisiis need pikaajalised ja mm, lühiajalised e-, eesmärgid tihtipeale lähevad omavahel segamini ning äh, meil on vaja tõesti selle tervikliku strateegia raames teha vahet ka nende kahe lähenemise vahel ja panna paika realistlikud eesmärgid mõlemas vallas loomulikult peame arvestama ka sellega, et meil on palju muid pikaajalisi investeeringuid, mis on vajalikud. näiteks meil on vaja parandada vastu võetud asüülitaotlejate ja pagulaste integreerimist. see on valdkond, mis samuti vajab tähelepanu ning siin on vaja ka pikemaajalist lähenemist Äh, ja samas on meil siin ka selline lühiajaline reageerimisvõimekus ja sellega seonduvad küsimused. meil on vaja piisavalt ähm, rahastamisvahend, raha selleks, et reageerida äh, hädaolukordadele, et äh, parandada Frontexi operatsioonide toimimist ja toetada neid liikmesriike, mis on sattunud asümmeetrilise rändesurve alla Äh, väga suureks probleemiks rände haldamise vallas on just nimelt see asümmeetriline surve liikmesriikidele ning me oleme näinud, et kui selle asümmeetrilise survega ei tegelda, kui piisavalt solidaarselt ei reageerita, äh, siis äh, satub ohtu üks olulisemaid edusamme, mida Euroopa integratsioon on saavutanud, nimelt Schengeni süsteem ja sisepiiride avamine niisiis, me seisame siin silmitsi väga olulise teemaga, mis on seotud Euroopa Liidu saatusega. kui vaadata nüüd siseasjade rahastamist, eh, nagu raportöör ütles, siis eh, jah, eh, rahastamine on kasvanud, vahendeid on selleks otstarbeks üha rohkem eraldatud praegu null koma seitsekümmend viis protsenti kogu mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud vahenditest, see on vähe, aga vara, võrreldes varasema mitmeaastase finantsraamistikuga on kasv olnud viiskümmend protsenti. see tähendab, et Äh, aru on saadud, et äh, vajadused selles valdkonnas on suured, ärgem unustagem, et me, me koostame oma eelarvet siiski säästumeetmete äh, õhkkonnas ja kui Euroopa Parlament on otsustanud rahastamist suurendada, siis see tähendab seda, et probleemist on aru saadud ma viisin läbi mõningaid uuringuid mõne kuu eest rändefondide kasutamise üle möödunud finantsperspektiivi jooksul ja minule jäi mulje, et üldiselt äh, see, et Euroopa Liidu vahendeid suunatakse eelkõige nendesse liikmesriikidesse, mis seisavad rändepoliitika väljakutsetes, et see eesmärk on täidetud. aga oli ka mõningaid moonutatud tagajärgi, näiteks äh, et kalduvus või isegi reegel, et kõik liikmesriigid äh, peavad sellest rahast midagi saama Äh, äh, vaatamata sellele, kas nad on rindejoonel või mitte. Äh, nii et, et see on selline väike moonutus, aga me oleme näinud ka, et neid vahendeid kasutatakse erinevalt või nende kasutusvõimalused on erinevad, sõltuvad liikmesriikide suutlikkusest, sest liikmesriigid peavad koostama projekte ja raha küsima ja mõnedel liikmesriikidel tuleb see paremini välja kui teistel. nii et, et Äh, see, kuidas neid vahendeid eraldatakse liikmesriigiti, seal on olnud üsna suuri erinevusi. ka kaasrahastamise nõuded, äh, mõningatel juhtudel see on pigem äh, pannud liikmesriike mõnede projektidega mitte jätkama. ma arvan, et uus finantsraamistik pöörab tähelepanu mõnedele nendest probleemidest, aga mitte siiski veel täielikult, nii et, et sellele tuleb veel ka edaspidi tähelepanu pöörata mis nüüd puudutab solidaarsuse tagamist nendele liikmesriikidele, kes seda kõige rohkem vajavad, siis äh, on uuritud erinevaid mudeleid. üks äh, teemasid, äh, mida, millele komisjon on juhtinud tähelepanu, see on see ümberasustamise kvootide süsteem, mille üle väga tuliselt on vaieldud on niisiis see kuus tuhat eurot iga pagulase kohta, kes ümber asustatakse kuhugi liikmesriiki ma kardan, et ähm, kui me tõesti tahame luua liikmesriigidele stiimuleid, et nad võtaksid äh, vastu rohkem pagulasi, eh, siis peaksime rääkima hoopis teistsugusest äh, finantsolukorrast. Äh, kahjuks ähm, ei õnnestunud mul leida tõendeid selle kohta Äh, palju selle pagulase vastuvõtmine, asüülitaotluse töötlemine ja kõik muud ähm, haldusmenetlused ja võimalikud tagasisaatmise kulud äh, maksma lähevad, aga ma olin Ühendkuningriigi Lordide Koja äh, nõustaja, tegelesin just sise- ja justiitsküsimustega ja kui küsiti, et kui, kui suur on pagulase keskmine Eh, kulu Suurbritannias, siis see oli kakskümmend viis tuhat naela aastas ja olen leidnud ka OECD raporteid, mis räägivad, et kahe tuhande kümnendal aastal Belgia ja Taani hindasid, et nende iga-aastased kulud pagulase kohta eh, oli rohkem kui kolmkümmend tuhat USA dollarit. niisiis, nagu te näete, kui meie eh, tahame siin pagulase kohta maksta kuus tuhat eurot, et liikmesriigid suudaksid Äh, neid vastu võtta, siis see küll ei äh, veena rahalise poole pealt liikmesriike neid pagulasi vastu võtma. Äh, kui me tahaksime panna neid rohkem pagulasi vastu võtma, peaksime rääkima palju suurematest summadest Äh, ma tegin mõned äh, teaduslikult mitte väga korrektsed äh, arvestused. Frontex on teatanud, et mai lõpuks oli sada viiskümmend kolm tuhat pagulast Euroopa Liidu välispiiridel nii et, et me tõesti ilmselt selle aasta jooksul võtame vastu rohkem kui kolmsada tuhat pagulast ja kui me mõtleme nüüd, äh, kui, et kui me tahaksime suurendada äh, summat, äh, mida ühe pagulase kohta antakse, siis juba ainuüksi nende äsja saabunud pagulaste kohta on meil vaja kolme miljardit eurot ja meil ei ole tõesti vahendeid, et, et sellega toime tulla. ja mis puudutab nüüd erakorralist rahastamist, siis äh, komisjoni ettepanekud maikuust lähevad kindlasti õiges suunas, seitsekümmend viis miljonit eurot täiendavalt, aga ainult viiskümmend seitse miljonit läheb liikmesriikidele, kes solidaarsust vajavad. ma tuginen arvudele, mis mulle just esitati ja mulle tundub, et need summad on suhteliselt sümboolsed. niisiis üheksakümmend üheksa tuhat eurot on eh, selles eh, erakorralise abifondis ette nähtud Europoli võimekuse suurendamiseks, et suudaks toime tulla inimkaubitsejate võrgustiku eh, lõhkumisega, see on vähem kui sümboolne, see on nagu postkaart parimate soovidega, aitäh! aitäh selle väga huvitava ettekande eest ja nüüd härra Koller Hollandi julgeolekuministeeriumist, palun. Um... suur tänu, proua esinaine, lugupeetud Europarlamendi saadikud. sooviksin tänada libekomisjoni, et sain võimaluse täna siia tulla, olukorda tutvustada, milline on fondide kasutuse olukord äh, Hollandis. AMIF ja ISF on väga olulised selleks, et äh, toetada rännet, äh, integratsiooni, piirikontrolli ja julgeolekut. toimus riigihange ja me saime ligi sada ettepanekut programmide elluviimiseks ettevalmistused praeguseks perioodiks algasid juba aastal kaks tuhat kaksteist, siis olid esimesed läbirääkimised selleks, et rahastus avada riiklikul tasandil. tehti ettevalmistused ka põhiõigusaktide avalikustamiseks aastal kaks tuhat kolmteist kohtusid ka to-, Hollandi ametivõimud peadirektoraadi tasemel, toimus poliitiline dialoog ja pandi paika Äh, peamised strateegilised äh, eesmärgid AMIF-i ja ISF-i tasemel. esialgu pandi paika, et äh, programmid kestavad seitse aastat, aga me tahtsime, et need programmid oleksid väga täpsed ja praktilised selleks, et saada paremat juhtnööri ikka kogu programmi perioodiks koordineerimine toimus riiklikul tasemel, suudeti väga hästi kaasata kõiki sidusgruppe ja programmide väljatöötamisel eh, selgus, et AMIF ja ISF programmid eh, erinevad üksteisest eh, vägagi suurel määral. ISF-i programm on väga detailne ja AMIF-i programmid on jällegi rohkem teemapõhised väga palju on erinevaid sidusrühmi, kes nende programmidega on kaasatud, äh, valitsuse äh, organisatsioonid, valitsusasutused, vabaühendused ja nii edasi. Hollandi äh, riikliku programmi AMIF-i raames kiitis komisjon heaks eelmise aasta märtsis ISF-i programmi veel komisjon analüüsib. aastal kaks tuhat kaksteist kiideti heaks peamised õigusaktid parlamendis, lisaks siis ka rakendusaktid, delegeerimisaktid need avaldati. ja väga suur erinevus on äh, põhiõigusaktide ja siseasjade fondide ähm, siseasjade fondide puhul ja solid fond, äh, fondide rakendamise puhul. aruandlusperiood äh, on teistsugune ja samuti on erinev liikmesriigi vastutus. vastav seadusandlik akt avaldati Hollandis märtsis, hanked kuulutati välja mais, me just äh, sulgesime selle hankete väljakuulutamise. nii et praegu siis äh, vaadatakse läbi üheksakümmend ettepanekut. mis nüüd puudutab äh, riiklike programmide sisu, annan lühikese ülevaate, mis puudutab varjupaigataotlust, siis äh, äh, püüame ennetada, millised on muutused rändevoogudes ja püüame neid muutusi ka hallata. millised on need menetlused pagulaste vastuvõtmisel, see on peamine prioriteet, loomulikult siis ka töötajate koolitus ennekõike keskendume haavatavale gruppidele, lapsed, puuetega inimesed, eakamad inimesed, need on AMIF-i programmi raames siis prioriteedid mis puudutab integratsiooni, siis tahame AMIF-i rahastust äh, kasutada ennekõike selleks, et anda hoogu vabaühendustele, et nad tuleks välja innovatiivsete ideedega, kuidas äh, integreerida pagulasi kolmandatest riikidest. Äh, kutsutakse üles vabaühendusi jagama parimaid praktikaid nüüd, mis puudutab tagasisaatmist, siis see on loomulikult varjupaiga taotmispoliitika üks lahutamata osa tuleb valmistada ette seadusandlus, juriidiline põhi selleks, et inimesi äh, oma kodumaale tagasi saata ja Amifi projekti raames on seda kõike võimalik toetada. nüüd, mis puudutab äh, viisat, programmi, viisade infovahetust ja viisade screen imist, siis äh, püüame seda protsessi ka kiirendada, teha seda automaatsemalt, kasutada vähem inimesi selleks tööks. piiriületuse automatiseeritud äh, süsteem, Eurosuri süsteemi edasiarendamine, tõhustamine ja siis loomulikult ka ettevalmistused tarkade piiride rakendamiseks. vastavaid kontaktametnikke toetatakse, koolitatakse välja, tehakse investeeringuid ka äh, Äh, laevastikku ja, ja lennundusse, et aidata äh, Hollandi sõjaväepolitsei tööd. nüüd, mis puudutab kuritegevuse vastu võitlemist ja selle ennetamist, meil on kolm prioriteeti, ohvriabi, finantsuurimine ja politseikoolitus kriisi ohjamine, riski ohjamine, siis loomulikult eh, olulise infrastruktuuri kaitsemine, küberturvalisus ja teadus-arendustegevus ja varajane hoiatussüsteem. kuna meil on kogemusi juba Solid rahastuselt, eh, Solid rahastuse raames, siis eh, tahtsime neid kogemusi ära kasutada Amifib programmi raames, projekti periood on nüüd kolm aastat. tahtsime kasutada eurorahade kasutamist just nimelt konkreetsete eesmärkide lahendamiseks, selleks et tagada julgeolek ja ohjata rändevoogusid. suur edasiminek uute fondide puhul on see, et projekt, programmi pikkuseks on seitse aastat. varem olid need programmid äh, lühemad, aastate paika, äh, aastate lõikes paika pandud, aga nüüd uus programm annab võimaluse paindlikumaks lähenemiseks ja ka rahade otstarbekamaks kasutamiseks. Äh, varasemalt oli meil väga pal-, väga suur halduskoormus, nüüd püüdsime reegleid lihtsustada, seda äh, halduskoormust ka vähendada ja aruandlussüsteemi riiklikul tasemel lihtsustada, saab neid kombineerida ka teiste Euroopa fondidega, nagu ESF näiteks. nüüd mis puudutab äh, seda raha mahtu, siis äh, seitsmeaastaseks perioodiks äh, varjupaigaprogrammide jaoks on kolmkümmend kaks äh, miljonit eurot ja integreerimiseks üheksateist miljonit ja kolmkümmend kuus miljonit tagasisaatmiseks. ISF-i programmides kolmkümmend miljonit seitsmeks aastaks ette nähtud, politseile kolmkümmend üks miljonit, see on siis üks kümnendik politseile ette nähtud aastaeelarvest. nüüd ootame, et järgmiseks aastaks tuleb sada seitsekümmend viis projekti AMIF-i raames, kaheksa piirikontrolli ja üheksa politsei raames. alustada tuleb loomulikult äh, riiklikust juriidilisest raamistikust, tuleb paika panna kõik äh, reeglid, juhised projekti taotlejatele, taotlejatele. Äh, püüame rakendada ka lihtsustatud maksevõimalusi, see tähendab seda, et vähendame äh, sellist dokumentatsiooni, mida on raske kontrollida. me ei pea kõiki siseriiklikke reisikulusid näiteks nii täpselt kontrollima, äh, telefonikulusid ja nii edasi, kasutame standardseid äh, kuluvorme ja püüame niimoodi seda bürokraat, bürokraatiat vähendada Äh, aruandlusperioodi pikendati kolmeks aastaks, ISF-i puhul isegi äh, rohkem. kõiki projekte vaatame läbi, külastame isiklikult vähemalt kord aastas selleks, et äh, jälgida, et kõik oleks nõuetele vastav. järelevalvekomisjon tuleb kokku neli korda aastas. seal tulevad kokku kõik poliitikadirektorid, kes tegelevad rände, integratsiooni, julgeoleku ja turvalisusega järelevalvekomitee on nii-öelda nagu mõttevahetuse koda ja panevad äh, ja jälgivad, kas äh, riiklikes programmides paika pandud eesmärkega saavutatakse. siin slaidil näete seda nii-öelda metrookaarti, siin näete erinevaid tsükleid rahastusprotsessis, see näeb välja mõnes mõttes nagu metrookaart. kõik rongid peavad õigel ajal õiges kohas olema selleks, et see süsteem toimiks ja enamik teemasid, mida ma juba mainisin, need on siin kaardi peal ka näha. siin näete, on kõik need määrused, taotlusvoorud, aruandlus, hindamine on kõik ühel slaidil koos. kümneaastane programmi tsükkel Amifi puhul ja ISF-il e siis äh, esimestest läbirääkimisest kuni lõpphindamisena, siis siin sinisega on kolme kuni seitsme aastane projektitsükkel ja kolmas üheaastane Euroopa Liidu tsükkel, iga-aastased aruanded ja roheline vertikaalne on siis aruandlus Euroopa Liidule. oma ettekande lõpuks näitan teile mõningaid pilte, mis on eelmise perioodi projektide ajal tehtud meie kõigi töö tulemus vormub lõpuks konkreetsetest suurteks projektideks ja mõjutab konkreetseid inimesi. väga palju jõupingutusi on tehtud juba selleks, et nii Euroopa Liidul kui riiklikul tasandil neid fonde hallata. väga oluline on, et rahad kulutataks vastutustundlikult, et aruandlus oleks korrektne, et need jõuaksid õigete abivajajateni. esimesel pildil näete projekti, kus on äh, tagasi saadetavatel inimestel kolmekuune koolitus, enne kui nad tagasi saadetakse. siin on kas keevitamine või rätsepaõpe, selleks et nad oma kodumaal saaksid alustada ettevõtlusega. teisel pildil näete siin ühte rõõmsat poissi, kes naudib mänguväljakut vastuvõtupaigas Hollandis. kolmandal pildil on Bridget Hall täispuhutav paat Rotterdami sadamas selleks, et kontrollida sadamaid, politsei kasutab seda ja siis näete vastuvõtupaiga klassi tuba, kus aidatakse õpilastel kodutöid teha. ja see on minu poolt kõik, tänan tähelepanu eest. Thank you very much, Mr Kolla. tänu teile ning lõpetuseks saab sõna Gabriel Barbatei, kes on sisserände veoinspektsiooni programmi rakendusüksuse juhataja Rumeenias. palun, teil on sõna. suur tänu teile, proua esimees, lugupeetud äh, parlamendiliikmed. minu ettekanne puudutab Euroopa Liidu äh, finantseerimisprogrammi, eriti puudutab see erakorraliste meetmete rakendamise finantseerimist. minu, mina olen koordinaator eh, sisserände peainspektsioonis ja see tegeleb kolme solid programmi fondiga eh, ja ning äh, lisaks sellele äh, olin ka missioonidel Kreekas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, et äh, treenida töötajaid ning õppida ka esmase vastuvõtu teenuseid äh, Kreekas. samuti läbisime koolituse kiireloomuliste meetmete vastuvõtmise, mis puudutas siis Bulgaarias vastava riigiameti loomist ja arendamist. see oli kaks tuhat kolmteist. minu ettekanne. palun esimene slaid. suurepärane võtab aluseks esmased väljakutsed, mida täheldati Solid Fundi esmastel rakendamisel ja üritame teha soovitusi uue finantseerimise väljatöötamiseks kaks tuhat, kahe tuhande neljateistkümnenda kahe kuni kahekümnenda aasta finantsperioodi vältel. eriti puudutab see kiireloomulisi meetmeid. selles mõttes ma toetun andmetele, mille Bulgaaria hindamisprogrammile on esitanud, need on üldiselt rakendatavad minu meelest. kõigepealt ma tahaksin rääkida esmastest öö, eh, omadustest nende programmide juures siseasjade valdkonnas, neil on otsesed, millel on otsene mõju fondide kasutusele liikmesriikides. kõigepealt öö, lühike ülevaade, rääkides Solid programmist, see hakkab praegusel hetkel lõppema. selle perioodi vältel on teda kasutus sõltus suurel määral iga-aastastest programmidest ja nendega seotud tegevustest, mitmeaastane programm oli fragmenteeritud iga-aast-, üheaastasteks programmidest ning mis eh, kohta pidi üle aruanne esitada ikka komisjonile igal aastal liikmesriikide poolt pärast vastuvõtmist oli eh, kasutuseks eh, ja rakenduseks mõeldud kaks ja pool aastat. lisaks sellele kronoloogilisele killustatusele on veel üks küsimus, nimelt eh, tegevus, mis olid seotud selle programmi otseste tegevustega, need olid spetsiifiliselt välja töötatud ja detailsed. et ning äh, ja, ei, need ei jätnud ähm, eriti palju liikumisruumi ega paindlikkusvõimalust liikmesriikidele. samuti sobivusreeglid, äh, äh, kõl-, abikõlbulikkus pandi paika Euroopa Liidu tasandil. Euroopa raamistik. suur samm edasi on see, et fond saab kasutada äh, Ehm, kogu rakendusperioodi vältel. teoreetiliselt algab see esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist, lõpeb kahe tuhande kahekümne teise aasta lõpus. ning sellega seoses liikmesriigid ei pea iga-aastast programmi esitama nüüd see, kuidas tegevust kirjeldatakse, programm sõltuvad äh, finantseerimisprioriteetidest, minu jaoks ISF on äh, tehnilisem ja rohkem suunatud paika pandud äh, toetuse saajad, kellele kelle ettepanekuid üritatakse toetada, see on erinevus kahe programmi vahel, need eh, see erinevus võimaldab aga suuremat paindlikkust liikmesriikide jaoks. programmid on seotud ka spetsiifiliste tegevustega, nagu see nimigi ütleb, nad on spetsiifilised, see ei saa väga <laughs> palju muutuda ning sisaldavad indikaatorid erinevate Eh, erinevate eh, spetsiifiliste omaduste kohta. Eh, praegune raamistik ning abikõlbulikkusreeglid pannakse paika liikmesriikide poolt, nad võivad kohanduda oma liikmesriikide vastavate vajaduste ja tavadele. ja palun järgmine slaid. nüüd kiireloomulised meetmed. üritan taaskord võrrelda eelneva raamprogrammiga tõhus finantseerimine riik, kes riigid, kes soovisid kiireloomuliste meetmete rakenduseks toetust, paluti oma iga-aastased programmid üle vaadata. see protsess võttis kaks kuni kolm kuud ning mõningatel puhkudel oli protsess liialt pikk võttes äh, arvesse sihtrühmade kiireid loomulisi vajadusi ning samuti teisi küsimusi, millega pidi tegelema. pärast vastuvõtmist oli rakenduseks kõigest äh, kuus kuud aega. see ei olnud piisav. mõned Äh, sest mõned kiireloomulised meetmed nägid ette taristu äh, olukorra parandamist, samuti, äh, samuti sihtrühmade olukorra jätkusuutlikku parandamist, milleks kuus kuud oli liialt lühike aega. uues raamistikus olukord muutus. nüüd pole liikmesriikidel oma riiklikke programme vaja üle vaadata, pöörduvad otseselt äh, komisjoni poole, seega siis kontrollivad fondide tegevust ise. komisjon tegeleb äh, hindamisanalüüsiga ning äh, eesmärgiks on realistlikumalt rakendamist, kasutamist hinnata, kui ja kui kiireloomulised meetmed on vastu võetud, on nende rakendamiseks aega poolteist aastat ehk siis palju rohkem kui varem see on sobivam ka kiireloomuliste meetmete eesmärkide saavutamiseks. teine aspekt on see, et kiireloomulised meetmed tuleb eh, abistamisele suunata. väga vähe on võimalusi investeerida taristusse praeguses eh, raamistikus nii et äh, näeme siin palju muutusi, mis on positiivsed. Nad on osutunud tõhusaks. üks näide. Euroopa Komisjon toetas kiireloomuliste meetmete vastuvõtmiseks äh, kahekümne neli, kakskümmend neli miljonit eurot kahe tuhande kahekümnenda aastani ning osa neist äh, on juba eraldatud räägin nüüd väljakutsetest ja takistustest. ma viitan siin takistustele, mida olen täheldanud, räägin ka riskidest, mis võivad esile kerkida, mis võivad programmide elu rakendamist takistada ning samuti ka kiireloomuliste meetmete kasutusele võtmist takistada. lühike märkus. ütleksin, et tingimused, mis puudutavad äh, tugevat raamistikku, liikmesriikidel on võimalused rakendada kiireloomulisi meetmeid. Äh, väga hea äh, side on meil komisjoniga, mis viib läbi pidevaid kontrollivisiite liikmesriikidesse seega on äh, hea võimalus kontrollida olukorda koha peal äh, ning äh, liikmesriigid saavad kasutada VKE-de abi ning parandada olemasolevat süsteemi. kõigepealt ma aga sooviksin mainida mõningaid takistusi ja riske, kõigepealt lõppkasus, lõpptoetuse saajad lõpptoetuse saajad, kes äh, äh, rakendusreegleid äh, ei rak-, kasutada adekvaatselt. tihtipeale rakendus polnud piisav, samuti polnud piisavat oskusteavet, et, et et nõudmisi ellu rakendada, see tähendab seda, et, ähm, et ähm, projekte ei suudeta sobilikult ellu viia. teine küsimus puudutab hankemeetmeid, eriti ähm, kohaliku omavalitsuse esindajaid, mis peavad aluseks võtma liikmesriikide seadused oma tegevuses ja tihtipeale ootamatud äh, probleemid võivad esile kerkida. samuti on probleemiks äh, äh, rakendus äh, kasutuse madalat määra, see tähendab seda, et on lisatööd vaja teha ning rakendus, rakendusprotsessi elluviimine võib osutuda tõkestatuks. praegune lahendus ei ole olnud piisavalt hea ning see tähendab seda, et rakendusprotsess võib äh, osutuda keerulisemaks. kiireloomulised meetmed. Need on äh, suur väljakutse. see äh, on seotud ka võimu esindajate inimressursside puudusega ning ka piisava hulga ekspertide puudusega. samuti ajasurve on probleem samuti ranged riiklikud ja Euroopa Liidu reeglid, samuti piisava toetuse puudumine, samuti on rakenduskasutusperiood liialt lühike, mis ei lase eesmärkideni jõuda. samuti on raske rahuldada esmaseid vajadusi abi vajavatel inimestel ning äh, selleks äh, oleks vaja vastutusele võtta keskpika äh, perspektiivis loodud meetmed. samuti tuleb lisaressursid kasutusele võtta, mida ei ole aga välja töötatud. on suur nõudlus tööturule ligipääsemiseks, samuti laste koolidesse kirjapanekuks, samuti on vaja meditsiinilist ja psühholoogilist tuge veel äh, on probleemiks äh, koostöö ja töötuse puudus äh, või isegi vist isegi ähm, vastuseis kohalike tuvi, asjast huvitatud osapooltest võimuesindajate poolt ning küsimus ongi selles tihtipeale, kuidas kohalikul tasandil reageeritakse ja Eh, see puudutab nagu poliitilisi parteisid ja organisatsioone ning tihtipeale pole kohaliku võimu esindajad aktiivsed osapooled ning selline väga väärtuslik eh, vahend <laughs> ei ole tihtipeale eh, adekvaatselt kasutatud. ning soovitused heade tavade sisseviimiseks. kõigepealt lähen üldiste soovituste juurde, nagu ma ütlesin Eh, on selge, et tõhine koostöö, tihe koostöö, eh, kommunikatsioon komisjoniga ametlikku kanalit pidi ja ka mitteametlikku kanalit pidi peaks saama eh, suured, suuremat toetust. koolitus on vaja nii kohalike omavalitsuste esindajatele kui ka abisaajatele, samuti tuleb kohalikul tasandil võimekust suurendada suure, kohalike võimuesindajate ja organisatsioonide juures rakendusreeglid peavad olema lihtsad, lihtsalt rakendatavad mm.. ning eh, neid tuleks eh, regulaarselt üle vaadata, nendega peaks olema seotud hakenreeglid, eh, samuti hindamisreeglid. mitmeaastased projektid on paremad kui lühiajalised projektid ning samuti peaks olema suurem teadlikkus võimalikest abisaajatest, see puudutab finantseerimisvõimalusi ja rakendusreegleid. Need ühikud, mida Euroopa fondid ei kata, selle probleemi lahendamiseks tuleks leida alternatiivseid võimalusi. samuti tuleks vaja adekvaatset kontrolli läbi viia koha peal. ning lõpetuseks kaks slaidi, ma kohe, kahe minutiga lõpetan, on pööratud kiireloomuliste meetmete kasutusele võtmiseks selles valdkonnas. kõigepealt eh, kriisihaldus vajab integreeritud lahendusmehhanismi liikmesriikide tasandil, meetmed peaksid olema koordineeritud kõrgemalt institutsionaalselt tasandilt, mis kaasaks kõiki olulisi institutsioone, vabaühendused, rahvusvahelised organisatsioonid, peavad äh, olema kaasatud konsultatsiooniprotsessi sõltuvalt äh, nende ekspertvaldkonnast. eriti peaks nad olema kaasatud äh, erakorraliste meetmete väljatöötamisse ja rakendamisse. kõigil liikmesriikidel peaks olema oma la äh, probleemi lahendusplaan äh, migrantide suuremassilise äh, saabumise eh, puhul. Eh, vajadused on väga spetsiifilised, vastutus eh, ja vastutus suunised tuleks välja töötada ja tuleks välja töötada ka toetusvahendid näiteks fondide puhul. oluline on garanteerida mm, meditsiini ja psühholoogilise abi osutamine teised ressursid peavad olema kaasatud, nii et äh, nimekiri vajalikest äh, spetsialistidest peaks olema kaasatud plaani nagu tõlgid, sotsiaaltöötajad äh, ning eksperdid asüülitaotlusprotsessi küsimustes. kiireloomuliste meetmete puhul nende rakendamine tähendaks head administratiivvõimekust vastavate võimuesindajate juures. liikmesriigid peaks garanteerima, et neil on piisavalt inimressursse, ehm, õigusressursside kasutusele võtmiseks, neil peaks olema võimalik lihtsustada administratiivprotsesse, vähendama bürokraatiat ning äh, peaks tugevdama partnerlust ja samuti ka protokollide kasutusele võtmist äh, plaani rakendusfaasis. ja samuti tuleb vastu võtta meetmed finants ja institutsionaalse stabiilsuse äh, tagamiseks äh, kiireloomuliste meetmete rakendamisel ning lõpetuseks äh, vaja garanteerida läbipaistvust ning teadlikkust kiireloomuliste meetmete rakendamisel Need peaks tähendama suuremaid vahendeid tea-, elanikkonna teadlikkuse suurendamiseks, kui muid ressursse pole äh, kättesaadaval, tuleks neid äh, finantseerida Euroopa Liidus. kohalikud omavalitsused peaks saama samuti kaasajastatud informatsiooni, suur tänu! aitäh teile, härra Barbatei, sekretäriaat on mind teavitanud, et need slaidid jagatakse komisjoni liikmetele ka välja. ja nüüd alustame arutelu ja ma paluksin kõigepealt kaasraportööridel öelda, kas teil on küsimusi, proua Vosenberg kuna ma asendan proua Metsalat, siis ei oleks Roberto suhtes õiglane, kui mina hakkaksin küsimusi esitama. ja mina kõigepealt soovin tänada kõnelejaid ettekannete eest, aga sooviksin kolmele eksperdile esitada küsimuse. professor Moonal, kuulasin teie ettekannet ja väga sageli süüdistatakse Euroopa Liitu kõiges selles, mis hästi ei toimi. jah, ma saan aru, aga teie ettekannet kuulates äh, jäi mulje, et kogu põhi, põhifookus oli ikkagi sellele, kui palju üks pagulane maksab, et see rahaline külg on oluline. me ei ole ju tegelikult Euroopa Keskpank, meie äh, kõige peamine ülesanne on tagada, et põhiõigused oleksid kaitstud. see humanitaarkatastroof, see ei vähene lähiaastatel paraku. ja härrased Kuuler ja Barbatei, sooviksin teie käest küsida, kas olete kokku puutunud oma kogemuste puhul ka jämedate rikkumistega ja kuidas olete sellega tegelenud yes.? aitäh, nüüd annan sõna variraportööridele, proua Stevens, palun Dank u wel, voorzitter. aitäh. mul on mõned küsimused ja märkused, aga kõigepealt, enne kui alustan, tahaksin eh, teha ühe märkuse, mis puudutab koostööd kaasraportööride ja variraportööride vahel. minu kogemused teiste raportitega näitavad, et variraportööridel tavaliselt on ka midagi öelda, nad on aruteludesse kaasatud, aga selle raporti puhul on asjad olnud teistmoodi. ma olen oma märkused kirja pannud, ma olen nad edastanud ja ma arvasin, et meil on võimalus neid arutada, aga näib, et kaks kaasraportööri äh, eh, Äh, on lihtsalt leppinud nendega meie märkustest, mida nad heaks pidasid ja teistega mitte. mina arvan, et meil oleks ikka vaja äh, omavahel ka konsulteerida. mulle tundub, et selline tööviis ei ole eriti demokraatlik, aga nüüd tulles siis asja juurde. Äh, tahaksin tänada kõiki kõnelejaid nende ettekannete eest, aga mul on ka mõned märkused nende ettekannete kohta ja ka mõned mureküsimused võib-olla oleks parem, kui me vaataksime tähelepanelikumalt seda, mis toimub siseministeeriumites ja millised vahendid on nende käsutuses ja mitte vaadata äh, mujalt tulevaid vahendeid. me äh, saaksime võib-olla siis oma eelarves ka prioriteete ümber tõsta. Äh, samuti huvitab mind juurdepääs rahalisele toetusele antud hetkel ma ei ole üldse kindel, kas see meie praegune lähenemine on õige lähenemine kriisiga toimetulekuks. tegemist on väga bürokraatliku menetlusega, me oleme silmitsi kriisiga ning me ei saa oodata nädalaid eh, seni, kuni lahendus leitakse, nii et, et võib-olla peaks seda ka uuesti kaaluma ning kolmandaks ma saan aru, et eh, kuus tuhat eurot eraldatakse ühe asüülitaotleja kohta selleks, et teda ümber asunda, ümber asenda, asustada. tegemist on puhtalt sümboolse žestiga liikmesriikide suunas. kas ei oleks parem kasutada seda raha selleks, et võidelda inimkaubanduse vastu? ning parandada seda, kuidas me asüülitaotlejaid äh, majutame ja, ja saadaksime tagasi need inimesed, kellel puudub õigus asüüli taotleda. ja minu järgmine märkus, võib-olla peaksime eraldama ka raha tuleviku jaoks, sellepärast et me öö, äh, ootame uusi kriisikoldeid, kohti, kus inimesed võivad leida viisi Euroopasse sisenemiseks. Äh, võib-olla me peaksime öö, äh, mõtlema, kuidas toetada ka neid riike, kust need inimesed tulevad, selle asemel, et kogu aeg reageerida kriisidele. minu arvates oleks parem äh, kindlaks teha, kus on potentsiaal probleemide tekkeks, Iraak, Süüria näiteks, seal käib sõda. Äh, inimesed, kes nendest piirkondadest põgenevad, vajavad toetust, aga võib-olla ka muudes valdkondades saaksime teha rohkem selleks, et Äh, pagulaste tulva peatada ja, ja arengukoostöö ka. me peaksime pöörama rohkem tähelepanu stabiilsusele mm, äh, leid-, aidata inimestel leida tööd nende enda kodupiirkondades ja viimane küsimus, kas komisjon teeb piisavalt selleks, et kulusid kontrollida, näiteks kas või selleks, et pettusega võidelda? Äh, kui jutt käib tõesti suurtest rahasummadest, siis on alati oht, et äh, see raha jääb pidama kuhugi sinna, kuhu ta üldse minema ei peaks. Äh, mõnedes liikmesriikides inimesed ei ole valmis selliste summadega toime tulema, ei ole vajalikku infrastruktuuri. kui asüülitaotlejate arv suureneb, aga siis nad peavad nendega tegelema, aitäh ja annan kõigile variraportööridele kolm minutit, aga ülejäänud saadikud saavad siis kaks minutit, muidu hääletuse ajaks ei lõpeta. proua Spinelli. Thank you, president e. suur tänu. kuue fraktsiooni variraportöörina teeksin paar märkust, mis puudutab rahastamist nii pagulaste vastuvõtmist esiteks räägiksin sulgemisest. kõigepealt siis mittedokumenteeritud ränne, mille tulemuseks on siis tagasisaatmine, vahistamine ja nii edasi ka sellega on seotud suured kulud. kõigepealt vastuvõtukulud, siis vahistamiskulud ja kõik see tuleb äh, sotsiaalrahadest. eelmisel aastal oli nelisada nelikümmend tuhat äh, ebaseaduslikku sisserändajat Euroopa Liidus, kakssada viiskümmend tuhat saadeti välja ja sada, üle saja tuhande saadeti kodumaale tagasi. jäid sada neliteist tuhat. kogukulu, see on siis väga suur äh, kulu nii-öelda äh, Euroopa julgeolekukuludest tagasisaatmiskulude puhul iga liikmesriik järgib erinevaid kriteeriumeid. Need vahendid, mis on eraldatud aastast kaks tuhat kuni tänaseni, selleks, et võidelda ebaseadusliku sisserändaga, on kolmteist miljardit eurot, üksteist koma kolm selleks, et ebaseaduslikud sisserändajad välja saata ja üks koma kuus miljardit, et kontrollida piire. iga väljasaatmine maksab neli tuhat eurot pool sellest on transpordikulud. Need rahad kasutatakse selleks, et äh, kasutada laevasid, droone, patrulle ja nii edasi. ehitatakse barjääre, müüre, kaitserajatisi tehakse läbi patrulloperatsioone, uurimisprojektid selleks, et kasutada nii-öelda snifferseid mis on nii-öelda kunstlikud ninad, mis pannakse veoautode ette selleks, et leida ebaseaduslikku sisserändajaid ja muu selline tehnika. lisame need kolmteist miljardit, mis on need kulud, mis kulutatakse nii-öelda välis- ja rändepoliitika peale selline programm nagu EUNAFOR Med selleks, et leida inimkaubitsejad, selleks, et äh, inimkaubitsejad, äh, kes toovad inimesi siia kolmandatest riikidest, kolmteist miljonit, kes, äh, mis eraldati äh, Eritrea diktaatorile näiteks. nii et äh, kui me räägime asüüli ja rände ja integratsioonifondist, palutakse lõpetada kõnelejal. asüüli ja rändefondi kohta tahaksin korrata seda, mida eelkõnelev kolleeg juba ütles, et siin on väga oluline jälgida, kontrollida, kuidas neid rahasid kulutatakse, siin on väga palju korruptsiooni selles valdkonnas ja viimane number, mille teile ütlen, mis puudutab nüüd kulutusi, me ei ole suutnud viieteist aasta jooksul luua veel äh, seaduslikke sisserändeteid, oleme kulutanud kakskümmend seitse miljardit. aitäh ja härra Corrao, palun. ja palun pidage kinni kolmest minutist suur tänu, proua esinaine, kõigepealt sooviksin tänada ka esinejaid nende ettekannete eest. jah, tõepoolest, äh, rahade kasutamine, see on väga oluline küsimus, kui me sellel tundlikul teemal siin arutleme paraku just see to-, rahade ebaotstarbekas kasutamine heidabki negatiivset varju kogu sellele arutelule. olen pärit Itaaliast ja puutun iga päev kokku selle olukorraga. ja sooviksin juhtida tähelepanu just nendele projektidele, mis Euroopa Liidu raames olemas on, meil on üksteist prioriteeti, üheksa programmi viis erinevat teenistust Euroopa Komisjonis, näiteks välisteenistus, tegelevad kõik sellega. ja see kõik on väga killustunud ja selle tõttu ei olegi süsteem läbipaistev, sellepärast et väga raske on kontrollida, välja selgitada, kuhu need rahad investeeritakse, kuidas neid kasutatakse ja seetõttu ongi võimalik selline olukord, nagu Itaalias näiteks on, et äh, et sellest on tekkinud selline tõeline ettevõtlusvaldkond, see pagulaste valdkond. jah, viiakse läbi ka uurimisi, juurdlusi, sellepärast et Äh, jah, väga palju spekuleeritakse pagulaste maksumuse ümber ja sellest äh, lõikavad kasu paraku kuritegelikud rühmitused, nii et äh, paraku jah, see süsteem, mis praegu toimib, väga, see tagab selle, et väga keeruline on selle toimimist kontrollida, kuhu rahad lähevad, kuidas neid kasutatakse ja seetõttu ongi väga lihtne seda süsteemi ära kasutada kuritegelikus mõttes. ja ma arvan, et ähm, sellise raporti koostamine, mina olin ja varuraport, variraportööride äh, panus ka äh, oli väga oluline, et me jõuaksime lihtsama süsteemini, et oleks ka lihtsam kontrolli teostada. ja kasutasin oma aja kenasti ära, aitäh. aitäh, ma tõesti hindan, et te kõne ajast kinni pidasite. proua Guillaume, palun proua Guillaume. vabandust, ma teen väga lühidalt, tuleksin tagasi kahe teema juurde, mida üsna põhjalikult käsitleti Äh, väga paljud kõnelesid äh, pakilisest olukorrast ja sellest, et tuleks just pöörata tähelepanu kriisidele ja e, e, eriolukordadele. me oleme finantsraamistikus ette nähtud ka paindlikkuse, et me suudaksime tõesti reageerida äh, sellistele sündmustele meil on ette nähtud selleks piisavad rahalised vahendid. kas teie arvates, härra Barbatei, Äh, on äh, neid vahendeid piisavalt kerge kätte saada ja kas äh, raamistik on piisavalt paindlik, et sellistele erakorralistele juhtumitele reageerida ja teine küsimus on täiesti teistsugune, kui jätta nüüd kriisid kõrvale, siis tahaksin küsida, kas meil on ka selliseid kas meil on võimalus vaadata, milline on äh, see nende projektide kvalitatiivne äh, vorm. Äh, nii, kvaliteet ja paindlikkus oleksid siis minu küsimused, aitäh, Silvi. proua Lauristin, palun. aitäh, esimees ma olen väga tänulik nende ettekannete eest, iseäranis Hollandi ja Rumeenia praktiliste kogemuste eest. viimastes, viimases ettekandes tõstatati minu arvates väga oluline teema, vajalikud inimressursid, need spetsialistid, keda on vaja, meditsiinipersonal, sotsiaaltöötajad ja nõnda edasi Äh, meil on nüüd olemas äh, mitmeid programme ja äh, on liikmesriike, kellel selliseid kogemusi ei ole. ma arvan, et nendes liikmesriikides on puudu ka sellisest inimressursist, et professionaalselt probleemidega toime tulla. nii et, et milline on teie arvamus, millised äh, Äh, oleksid need summad äh, kuskil tuhande äh, asüülitaotleja kohta, kui palju läheb vaja inimressursse, et lahendada psühholoogilisi, meditsiinilisi, sotsiaalseid ja muid probleeme ja muud abi osutada. ja kuidas saab hoolitseda selle eest, et nendel riikidel oleksid need re ressursid. aitäh, proua Lauristin ja nüüd annan võimaluse vastata meie külalistel ja ma Äh, suhtun ajasse väga rangelt, kõik teist saate ainult kaks minutit, nii et üritage kahe minutiga vastata. ja kõigepealt härra Monar. jah, ma teen tõesti väga lühidalt, tõepoolest me ei seisa siin silmitsi mitte üksnes rahaliste küsimustega, me peame arvestama ka väärtustega, aga kui me räägime solidaarsusest, siis me ei saa kuidagi rahalisi küsimusi vältida ning mina isiklikult arvan, et kui me kaalume õiglast süsteemi ja ei mõtle lihtsalt konkreetsest summast iga pagulase kohta, kes ümber asustatakse, siis me peaksime eh, pigem toetuse üles ehitama mingile protsendile Äh, mitte konkreetsetele kulutustele, sellepärast et see, mida liikmesriigid investeerivad pagulaste majutamiseks ja toetamiseks, varieerub liikmesriigiti üsna tugevalt. nii et, et selline üks kindel summa ei peegelda tegelikku olukorda, nii et, et siin peaks asja veel analüüsima ja samuti tahaksin öelda, et jah, loomulikult terviklik lähenemine peab äh, kaasama kõik aspektid ja seda on täiesti õigesti rõhutatud, on rõhutatud ka seda, et Äh, nende sisserändajate äh, tagasisaatmine, kellel pole õigust varjupaigale, peaks olema samuti osa sellest lähenemisest. Äh, niisiis mm, jah, erinevate aspektidega tuleb tõepoolest arvestada ning kõik need solidaarsusmeetmed liikmesriikide vahel kehtivad ja lõpetuseks ütleksin, et äh, mis puudutab üldist solidaarsust, siis meil ühelt poolt on loomulikult jah, see rahaline külg, aga meil on ka operatiivne külg. ning mis puudutab seda operatiivset külge, siis ma arvan, et Frontex, äh, Frontexi loomine ja Frontexi juhitud ühisoperatsioonid on olukorda tõesti muutnud Äh, samas, äh, kui vaadata äh, Euroopa asüülitugikeskuse ekspertide lähetamist, siis jällegi midagi sellist kümme-viisteist aastat tagasi ei olnud olemas, nii et, et me siin Äh, oleme uues olukorras. tegemist on siis ametiga, mis tõesti saadab liikmesriikidest eksperte nendesse kuumadesse kohtadesse, see on tõesti selline uus lähenemine Euroopa Liidu äh, strateegias ja äh, ma arvan, et ka Euroopa Parlament toetab seda rahaliselt, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Kollar. aitäh Äh, aitäh nende küsimuste eest, äh, mis saadikud mulle esitasid. tahaksin rõhutada, et äh, see, millest mina rääkisin, peegeldab loomulikult Hollandi olukorda ja mul ei ole infot ähm, olukorra kohta teistes liikmesriikides aga mis puudutab aruande kohustuslikkust ja kas see on piisavalt range, siis ma arvan, et on üsna palju Äh, kontrollivaid or organeid, raamatupidajad, Euroopa Komisjon, äh, Kontrollikoda. ma arvan, et see aruandluskohustus on hetkel piisavalt range ja standardid on vägagi kõrged. siis äh, vahendeid Äh, mis puudutab nende vahendite kasutamist, siis äh, see äh, meid era, meile eraldatakse teatud hulk vahendeid, see otsus, kui palju on langetatud kuskil kõrgemal ning nende vahenditega, mis meile on eraldatud, me üritame saavutada nii palju kui võimalik ja lõpuks projektide kvaliteet, tahaksin rõhutada, et me Äh, just alustasime Amifi projektiga, need projektid peavad veel käivituma ning äh, need äh, seirekülaskäigud on tõesti väga olulised ja, ja hindamine, mida seirekomisjon perioodiliselt läbi viib, see on samuti väga oluline ning mis puudutab solidi vahendeid, siis võin kinnitada, et komisjon viib läbi hindamist äh, viimase kolme aasta kohta ja see peaks valmis saama novembris, aitäh. aitäh, härra Koller ja nüüd härra Barbatei, palun. aitäh. hakkan otse küsimustele vastama äh, mis puudutab erakorraliste vahendite paindlikkust, minu arvamus on selline, et jah, Äh, uus süsteem on sobiv. Äh, äh, tavaliselt praegu erakorraliste meetmete rakendamine kiidetakse heaks kuu aja jooksul, te võite küll öelda, et see on liiga pikk aeg, aga meil on vaja kompromissi, kiiruse ja ja selle vahel, et, et raha tõepoolest ka korralikult kulutatakse, sest et seda tehakse jätkusuutlikult ja, äh, ja asjade heakskiitmine lihtsalt võtab aega. Äh, projektide kvaliteet, erakorraliste meetmete kvaliteet, äh, lahendus oleks võib-olla see, et liikmesriigid viivad läbi hinnanguid äh, Äh, mitte ainult neid hinnanguid, mis programmide raames juba ette on nähtud, vaid äh, liikmesriigid võiksid üles näidata ka algatust ja omal algatusel äh, näiteks hinnata näiteks alltöövõtjaid või, või teisi. nii et, et selline professionaalne hindamine oleks kindlasti väga hea meditsiiniabi koha pealt Äh, ma ütleksin meie kogemusest, et ähm, äh, kuskil tuhande asüülitaotleja kohta äh, ma olen asja arutanud arstide ja medõdedega ja nemad kurtsid põhiliselt selle üle, et üks arst, kaks-kolm õde oleks piisav selleks, et tagada kahekümne nelja tunnine kohalolek siis selles keskuses ja nad oleksid veel öelnud, et et sama suurt, äh, samuti peaks olema see ööpäevaringselt kättesaadav igas keskuses üks psühholoog ähm, ning aga need lahendused sõltuvad väga palju ka äh, nendest äh, kokkulepetest, mis võimudel on kohalike haiglate, kohalike arstidega meie Bulgaarias ähm, suutsime seda tõesti teha. Äh, igas kohas, kus oli meil siis pagulaste vastuvõtukeskus, me sõlmisime kokkulepped kohalike arstidega, ka eraarstidega, haiglatega äh, ja niimoodi äh, suutsime siis selle personalipuudusega toime tulla, aga üks arst, kolm kuni kaks õde ja üks psühholoog oleks miinimum tuhande pagulase kohta aitäh, äh, härra Barbatei, äh, aitäh kõigile, äh, et te täna siia tulite, et te meiega oma mõtteid vahetasite. minu arvates oli see, mis me siin täna hommikul tegime, väga hea ja väga oluline. niisiis aitäh. ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ja selleks on hääletus. nii et, et veel kord aitäh kõigile külalistele.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 head kolleegid, võtke palun istet. We please We have a whole book to vote today. meil on hääletada täna väga palju, terve paks raamat vaja läbi hääletada, nii et hakkame pihta loodan teie mõistvale suhtumisele. sellepärast, et see hääletusnimekiri on tõesti muljetavaldavalt pikk, aga kõigepealt on meil üks teine hääletus veel vaja teha. Euroopa Liidu põhiõiguste ameti direktori kandidaadid. meil oli kolme kandidaadi kuulamine, kes sellele ametikohale kandideerivad proua Flaherty, proua Van der Laan ja proua Brandskeeris. parlament ja nõukogu palusid neil, parlamendil ja nõukogul äh, paluti ka panna kandidaatidest nii-öelda edetabel paika ja sellega me täna siis tegelemegi. hääletus toimub järgmiselt, me hääletame elektrooniliselt, see hääletus on salajane. Teil peavad olema hääletamiskaardid kaasas, kas kõigil on kaasas, suurepärane. kandidaatide nii-öelda pingerida pannakse paika ja vastavalt sellele siis äh, moodustub ka haldusnõukogu võib hääletada iga kandidaadi poolt ja loeme ainult poolt hääled. võib hääletada rohkem kui ühe kandidaadi poolt. nii et iga kandidaadi puhul eraldi hääletus, loeme ainult poolt hääled kokku ja iga komisjoni liige võib hääletada rohkem kui ühe kandidaadi poolt. siis vastavalt poolthäältele moodustatakse kandidaatide pingerida nii et pärast iga kandidaadi hääletust äh, tuleb uus hääletusvoor. nii et kolm korda hääletame. täpselt samamoodi samas järjekorras hääletame, nagu oli kuulamisel, kõigepealt proua O'Flaherty, siis proua Van der Laan ja siis proua Brandskeris ja kõigi kolme hääletuse lõpus siis moodustub pingerida. ja siis edastame selle pingerea. nii et alustame nüüd hääletusega, tegemist on salajase hääletusega, nii nagu ma mainisin. nii et kõigepealt härra O'Flaherty. hääletus on avatud. härra O'Flaherty The vote is closed. hääletus on lõppenud. niisiis, hääletus on lõppenud ja nüüd hääletame proua van der Laani poolt, palun. The vote is closed. hääletus on lõppenud nüüd järgmine hääletus, kolmas kandidaat, proua Brands Keeris. hääletus on lõppenud. ja tundub nii, et meil läheb pool minutit selleks, et pingerida välja kuulutada. Just one minute because I have to announce the the order of the votes, the results. üks hetk, vaatame tulemused läbi ja siis anname teada, milline on kandidaatide pingerida, enne kui järgmise päevakorrapunkti juurde läheme. So, Mrs Van der Laan. proua Van der Laan kolmkümmend kaks poolthäält, härra Oflaherti kolmkümmend poolthäält ja proua Brands Keeris üheksa poolthäält. niisiis Van der Laan teine O'Flaherty ja kolmas Branskeerist. suur tänu teile, kolleegid. On the report on the nüüd hakkame hääletama põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus, seda raportit. kõigepealt küsin äh, proua Ferraralt, kas ta soovib paar sõna öelda enne hääletamist, kui mitte, siis asume hääletama. suur tänu, teen tõesti lühidalt sooviksin tänada kõiki variraportööre koostöö eest, selle töö eest, mis me kõik koos tegime, tegemist oli tõesti väga põhjaliku raportiga, väga mahuka raportiga. see katab väga erinevaid valdkondi, aga ma arvan, et lõpptulemusena ikkagi suutsime koostöö tulemusena saavutada hea tulemuse. nii et veel kord suur tänu variraportööridele. aitäh proua Ferrara. kõigepealt mõningad parandused hääletusnimekirja osas. kui muudatus nelisada kahe, nelisada kolmkümmend kaheksa võetakse vastu, siis langeb ära nelisada kolmkümmend üheksa, nelisada nelikümmend ja kui seitsesada nelikümmend üheksa võetakse vastu, siis seitsesada nelikümmend üheksa kuni viiskümmend üheksa langevad ära. kui seitsesada kuuskümmend neli võetakse vastu, siis kuuskümmend viis kuni seitsesada seitsekümmend üks langevad ära. kui seitsesada seitsekümmend kolm võetakse vastu, siis seitsesada seitsekümmend neli kuni kaheksakümmend üks jäävad ära ja viimane parandus, kui seitsesada seit-, kaheksakümmend neli võetakse vastu, siis kaheksakümmend viis kuni seitsesada üheksakümmend kolm jäävad ära. nii et äh, loodetavasti sekretäriaat annab ka õigel hetkel märku mulle sellest. nüüd selleks, et äh, aega kokku hoida, hääletame kogu aeg elektrooniliselt, see läheb palju kiiremini ja on palju tõhusam. niisiis, esimene muudatus ettepanek üks, hääletus on alanud. esimene kompromiss, hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada seitsekümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada seitsekümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus sada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks keeleline muudatus, seda me ei hääleta. liigume edasi. muudatus kakssada kakskümmend üheksa. hääletus on alanud, teine osa hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kakssada kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muud kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kakssada nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd liigume edasi. muudatus kakssada kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakssada kümme. Wotsenbergi muudatus, kas leidsite ülesse selle? lõpetame hääletuse nüüd. nii, hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kakssada seitsekümmend, väike segadus. vabandust, muudatus kakssada seitsekümmend kaks kõigepealt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kakssada seitsekümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis hääletus algab. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd kakssada seitsekümmend kaheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss number kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd kompromiss number seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss number kaheksa. hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. muudatus kolmsada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. kolmsada kolmkümmend neli. kas kõik leidsid selle, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud muudatus viissada seitsekümmend seitse. hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. viissada seitsekümmend viis. hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmsada kolmkümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmsada viiskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss number üheksa hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss number üksteist. hääletus on alanud. palun hääletage, kolleegid, hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss number kaksteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss number kolmteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud niisiis, muudatuse kolmsada viiskümmend kuus esimene osa ei käi selle kompromissi alla, nii et me peame esimese osa suhtes eraldi hääletama. hääletus on alanud. palun hääletage, hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. ja nüüd muudatus kakssada kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neliteist. hääletus on alanud ja lõppenud vastu võetud. muudatus kakssada kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmsada kuuskümmend. hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud. muudatus kolmsada kuuskümmend seitse, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud muudatus kolmsada üheksakümmend kolm, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kompromiss viisteist, hääletus on alanud. lõppenud. palun hääletage, kolleegid. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kolmsada kakskümmend neli, hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kolmsada nelikümmend hääletus on alanud. lõppenud Vau! see on tagasi lükatud. nelisada üheksateist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kolmsada kuuskümmend kolm, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud. kolmsada kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli, hääletus on alanud. palun hääletage. hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatus nelisada kolmkümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelisada viiskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist. hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatus kolmsada nelikümmend kaheksa. järgmisel leheküljel kolmsada nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud muudatus viissada, hääletus on alanud. palun hääletage, hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatus kolmsada nelikümmend seitse, muudat-, hääletus on alanud palun hääletage, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus viissada üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viissada kümme. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, viissada üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. viissada kaheksa, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend, hääletus on alanud. palun hääletage. hääletus on lõppenud, vastu võetud viissada kakskümmend, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud, viissada kakskümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud viissada kakskümmend kuus hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, viissada kakskümmend seitse. hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, viissada kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud lõppenud vastu võetud. viissada kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. viissada kolmkümmend kolm, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud nelisada seitsekümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud ja järgmisena muudatus viissada viiskümmend alanud, lõppenud. palun hääletage. vastu võetud viissada viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada viiskümmend üheksa, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud viissada kuuskümmend. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud viissada kuuskümmend kaks. hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. viissada kuuskümmend neli. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kaheksasada üks hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kaheksasada viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kaheksasada kuus hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitseteist. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. viissada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud, viissada kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, viissada kaheksakümmend kaks hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. siis viissada kaheksakümmend viis hääletus on alanud. palun hääletage, kolleegid, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuussada hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, kuussada kolm, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kuussada viis, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kuussada kuus hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kuussada kaheksa hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kuussada kaksteist hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. on hääletus avaldatud, hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kuus. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kuussada kolmkümmend. see langeb ära. kuussada kakskümmend kuus. hääletus on alanud. kuussada kakskümmend kuus lõppenud, tagasi lükatud. kuussada kakskümmend kaheksa hääletus on alanud. ja lõppenud, vastu võetud. kuussada nelikümmend kaheksa hääletus on alanud palun hääletage. hääletus on lõppenud, vastu võetud. siis muudatus kuussada kaheksakümmend üks. hääletus on alanud. kas leidsite üles? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuussada kaheksakümmend kolm. hääletus on lõppenud, alanud see langeb ära. see on nüüd lisatud kompromissi, see tähendab siis seda, see on kompromissis kakskümmend seitse lisatud kuussada kaheksakümmend seitse. hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud kuussada üheksakümmend üks hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kuussada üheksakümmend neli hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa. hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. nüüd muudatus seitsesada kolmteist, hääletus on alanud palun hääletage, hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsesada neliteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. seitsesada viisteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud seitsesada kakskümmend, hääletus on alanud. lõppenud, palun hääletage, palun hääletage. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Eh, kuus ja nüüd kuussada kaheksakümmend neli, hääletus on alanud palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsesada kakskümmend, kompromiss kakskümmend üheksa, aitäh. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsesada kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. seitsesada kolmkümmend, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. seitsesada kolmkümmend üks, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud. seitsesada kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. seitsesada kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud seitsesada nelikümmend hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. nelisada kaheksakümmend üheksa hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. nelisada üheksakümmend viis hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, nelisada üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss kümme, hääletus on alanud, kompromiss kümme palun hääletage hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend. siin tuleb hääletada ähm, eraldi esimest osa, välja arvatud sõna samm. nii et esimene osa, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, teine osa E, teisena sõna samm. hääletus on alanud. kuidas? vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks, siin on samuti osade kaupa hääletus. esimene osa, kogu tekst välja arvatud sõnast samm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, sõna samm. nagu ennegi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks. kolmkümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm. hääletus on alanud. kolmkümmend kolm. ja hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja kompromiss kolmkümmend neli. hääletus on alanud. kompromiss kolmekümne nelja osas hääletus on lõppenud. kompromiss kolmkümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus. hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa. hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. ja nüüd kaheksasada kolmkümmend viis hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud kaheksasada nelikümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kaheksasada nelikümmend kaheksa, alanud. lõppenud. vastu võetud kolmsada seitsekümmend seitse hääletus on alanud. palun hääletage, hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. siis nelisada kaheksakümmend kolm ja hääletus on alanud. lõppenud. vast-, lükatud, eh, kompromiss nelikümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksasada seitsekümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kaheksasada seitsekümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kaheksasada seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. kaheksasada kuuskümmend langeb ära. kompromiss nelikümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kaheksasada viiskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks. hääletus on alanud. palun hääletage. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksasada kaheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksasada kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. seitsesada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud üheksasada kaheksa. palun hääletage, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nüüd lähme volitused. kui te olete nõus, võiksime, võiksime hääletada muudatused üks, viis, seitse kuni nelikümmend kuus, nelikümmend kaheksa kuni viiskümmend üks, viiskümmend kolm kuni seitsekümmend üks. panen need kõik hääletusele. hääletus on alanud. I close the vote. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kaks ja kolm on sarnased, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus nelikümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud viiskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, põhjenduspunktid, muudatus seitsekümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud seitsekümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, kompromiss nelikümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd muudatus kaheksakümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend kuus. hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa. palun alustage hääletust. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend mu hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. ja üheksakümmend kaks hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend kolm hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuus hääletus on lõppenud, vastu võetud sada seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus sada üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend. hääletus on alanud palun hääletage. hääletus on lõppenud. sada kaks, vastu võetud sada kakskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, siis sada kakskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja vastu võetud kompromiss nelikümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatus sada nelikümmend. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. sada nelikümmend üks, hääletus on alanud. palun hääletage kiiremini. hääletus on lõppenud. vastu võetud hääletasime sada kolmkümmend üheksa. sada nelikümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud sada nelikümmend üheksa. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada viiskümmend, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, sada viiskümmend üks, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada viiskümmend neli. sada viiskümmend neli. There are, there are different voting lists my colleagues. erinevad hääletusnimekirja. palun hääletage. sada viiskümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viiskümmend viis, hääletus on alanud. ma võin teha kiiremini aga palun, see tähendab seda, et ei hääleta, vajutage nupule. ja nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud, tagasi, vastu võetud, vastu võetud, sada viiskümmend kuus. sada viiskümmend kuus. hääletus lõppenud vastu võetud, sada viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. enamus kolleegidest ei hääleta õigel ajal, sada viiskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, sada kuuskümmend, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kuuskümmend üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kuuskümmend kolm. hääletus on alanud. sada kuuskümmend kolm, hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud AFCO komisjoni arvamus. enamus äh, lõikudest on kaetud, me ei pea neid hääletama, hääletame äh, lõiku üksteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kaksteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud naisõiguskomisjoni arvamus, esimesed kaks põhjenduspunkti on kaetud, põhjendus C, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, põhjenduspunkt D, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. põhjendus F, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. Äh, G hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. H hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt I kas, kas võiksime ülejäänud teha käe tõstmisega? aga kui me peame neid üle lugema, siis läheb, äh, seni läks üsnagi kiiresti. mida me oleks teinud siin ilma kaardita? nii, et ma jätkan samas vaimus. põhjendus i hääletus on, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud, põhjendus, e-, põhjendus L, hääletus alanud, lõppenud, vastu võetud, põhjendus O, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, lõige kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. lõige üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige neliteist, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, viisteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, üheksateist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kakskümmend kaks, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, kakskümmend kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend üheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend, hääletus on lõppenud, vastu võetud, Peti arvamus, põhjendus C, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud, põhjendus E, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, põhjendus F, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, põhjendus H. hääletus on lõppenud. vastu võetud J äh, hääletus on alanud. J. hääletus on lõppenud. vastu võetud, põhjendus M. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, põhjendus M, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. lõige neli, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. kuus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige üheksa, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud üksteist, hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud seitseteist, hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, kakskümmend kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend viis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend üheksa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend viis vastu, üks erapooletu. palju õnne raportöörile. suur tänu, suur tänu kolleegidele mõistvuse eest ja koostöö eest ning näeme kell kolm.